niikaua, kuni te istute. ma tahaksin informeerida teid, et esmaspäeval koos nõukogu eesistujaga ja vastavalt eh, reeglile seitsekümmend neli kodukorrast kirjustab eh, president alla eh, kuuele seadusandlikule aktile, mis on vastu võetud koos otsustamise menetluse käigus ja praeguse istungi päeva protokollis tuuakse ära nende dokumentide nimekiri. ma palun, istuge nüüd kiiresti oma kohtadele. ja ma ei loe ette